kallid kolleegid, eilse koosoleku protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad, kas see, selle kohta on vastuväiteid? Äh, tundub, et ei ole. ja nüüd äh, jõuame hääletuste selgituste juurde. esiteks hääletus ja ma palun veel kord kõiki, kes siin vestlevad, et te palun lahkuksite saalist. ma võin äh, inimesi siin ka nimepidi ekstra paluda, kui see vajalik on alustame hääletuste selgitustega, mis puudutavad hääletust äh, Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepaneku kohta. kõigepealt kolleeg Mah, palun. Herr Kollege Mach. härra Mah, palun. Mikro. Äh, mikrofon, palun kas mikrofon töötab? daamid ja härrad. ma ei väida seda, et härra Juncker oli peaministriks riigis, mis on maksuparadiis. Ehm, seda ma tema vastu küll ei ütle, kuid ma arvan, et tema kodumaa kodanikud ise peaksid talle ütlema, et see ei ole õige, et mõned äriühingud äh, saavad madalama maksumäära võrreldes teistega. seda ma tahaksin ka oma koduriigi valitsuse poolt näha, kuid härra Juncker ei ole läbipaistev. kui ta Äh, pidas sellist poliitikat Luksemburgis ja nüüd on ta komisjoni eesotsas. ja samas ta ei soovi, et teised valitsused niimoodi käituksid. hääletuse ajal kõnelejad katkestatakse. kolleeg Šoltest ma siin äh, kojas ei näe ja järelikult saab nüüd sõna kolleeg Jill. Frau Kollegin Jill Uh, uh, tänan, on oluline, et äh, maksudest kõrvalhoidmise äh, maksustamise vältimises me oleme ranged, see on täiesti vastuvõetamatu, et suured korporatsioonid äh, hoiduvad maksudest kõrvale, ei anna oma õiglase panuse kodanike, kuna nad kasutavad seaduses olevaid aukusid Äh, president Juncker peab vastama tõsistele küsimustele sellel teemal, me peame tagama selle, kuid selle asemel, et komisjoni kukutada, me peaksime sundima komisjoni selle küsimusega tegelema, et see teeniks ka meie kodanike huve ja ma tõsiselt kahtlen, et see on meie kodanike huvides äh, äh, millest juhindusid selle resolutsiooni ettepaneku autorid ja esitajad ja ma usun, et pärast pikemat uuringut selgub, et see ei ole kõige parem viis selle küsimusega käsitlemiseks, see lihtsalt hoiab seda ajakirjanduse tähelepanu keskeks. Äh, tänan väga ja ma hääletasin selle vastu. aitäh, kolleeg Pospišil. tänan, president, ma hääletasin vastu sellele ettepanekule, mille esitasid äh, paremäärmuslased, see on populistlik. ja see ei aita luua Euroopa Liidule head kuvandit ja mul on hea meel, et nad kujutavad nii väikese vähemuse. härra Juncker koos oma meeskonnad peavad tõestama enda sobivust, lahendas Euroopa Liidu ees seisvaid probleeme. ja ma arvan, et maksu paradiiside küsimus ei ole niivõrd õigusloomeline probleem, kuivõrd eetiline probleem. kui me tahame äh, midagi ettevõtte maksuparadiiside vastu, siis me ei peaks tegutsema läbi administratiivsete meetmete, vaid peame vähendama maksukoormust kõikjal Euroopas ja hoidma äriühinguid Euroopas võttes ära neilt motivatsiooni ja põhjuse kuhugi mujale viia oma tegevuse äh, maksuparadiisidesse. suur tänu, härra Pospešil, proua Morvai. tänan, president, juristina olen mõelnud, kui on varas, äh, kes röövib, siis ta paljastatakse ja siis ta äh, muutub pahaseks ja ütleb, et seadusandlus ei ole piisavalt äh, hea, tugev, äh, roov, röövmine ei ole piisavalt kriminaliseeritud, kui keegi omastab teise varanduse, mis on äravõtmine, mis on varandus, see ei ole täpselt defineeritud ja inimesed ei hooli ka oma varast ja see inimese tegevust isegi kiidetakse ja nimetatakse teda röövimiseksperdiks ja siis tehakse ettepanek äh, nimetada ta kandidaadiks sellesse organisse, kes peaks võitlema röövimistega. ma toetasin seda umbusalduse avaldamist ja ma arvan, et äh, see isik ei ole hea sellele ametikohale. suur tänu, proua Morvai. härra Baltšov president, tänan. jah, on esitatud umbusalduse avaldamise ettepanek, mis lükati tagasi, see on kahetsusväärne meie jaoks siin kojas. härra Juncker on süüdi, sest äh, ajal, mil ta oli peaminister, äh, Luksemburgi suurhertsogiriik muutus maksuparadiisiks ja seeläbi ta jättis inimestelt saamata miljoneid eurosid äriühingutelt. Äh, äh, see on kahetsusväärne, see on kahetsusväärne ka enamuse jaoks, sest nad ei esitanud korralikke argumente härra Junckeri poolt. Nad ründasid äh, selle umbusalduse avaldamise ettepaneku esitajad, oleks äärmiselt halb, kui uus komisjon niimoodi tööle hakkab ma ei leia, et need inimesed on usaldusväärsed, ma ei usu, et komisjon saab olema aluslepingute äh, valvaja ja saab äh, kohaldada sanktsioone teistele riikidele. suur tänu, järgmisena härra Iglesias. tänan, president. me täna ei näinud midagi muljet avaldavat kuid me nägime neid, kes kaitsevad äh, maksuparadiise Londoni Cityst ja mujal, kellel on kahtlased äh, arusaamad inimõigustest. Äh, Hispaania sotsialistid meie kojast andsid võimaluse toetada umbusalduse avaldamist me püüdsime hukka mõista need inimesed, kes vastutavad kasinuspoliitika ja maksuparadiiside eest, kes on, mis on tekitanud kahju nii paljudele inimestele Euroopas. Hispaania sotsiaaldemokraadid on rõhutanud, et jällegi ei ole võimalik sõnadelt tegudele üle minna, nad aitasid komisjoni äh, valimist, nad näitasid, et nad on Junckeri poolsed, äh, maksuparadiiside poolt ja see on väga halb demokraatiale Euroopas. suur tänu, härra Iglesias, härra Düran. aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, euroskeptikud ja paremäärmuslased, kes esitasid selle umbusaldusavalduse, Äh, tegelikult äh, lähtuvad samast loogikast, mida nad väidetavalt, mille vastu nad väidetavalt võitlevad. tegemist äh, on põlgusega Euroopa üldhuviste huvide vastu ning riiklike huvide eelistamine ning riikide konkurents. jah, Jean-Claude Juncker nagu ka teised on olnud skandaalse süsteemi arhitektideks, kus Euroopa Liidu sees luuakse maksuparadiise, mis lihtsalt on suunatud sellele, et varandust juhtida mõningat suurte aktsionäride või äh, firmade juhtide taskutesse. see äh, toimub aga siis, kui meil on äh, tohutu vaesus ja me, aga me peame siiski vastu astuma natsionalistidele ja ebaõiglusele see süsteem, mis loodi Luksemburgis ja mujal, mis võib mõningate silmis olla isegi legaalne, on tegelikult ebaseaduslik ja me saame sellest üle ainult nii, et meil on rohkem Euroopat ja niimoodi, et me kaitseme Euroopa üldhuve. suur aitäh, kolleeg Düran teile ja järgmine härra Hänen, palun suur aitäh, lugupeetud asepresident, mina hääletasin äh, härra Junckeri ametimääramise vastu äh, ja ma hääletasin tema komisjoni vastu Ehm, mina ehm, olin väga avatud tema vastu hääletamisel, tema vaated eh, ei ühildu Euroopaga, eh, ta ehm, peegeldab viiekümnendaid aastaid, ta räägib miinimumpalkade harmoniseerimisest ja fiskaalpoliitikast ja muust sarnasest. kuid sellele vaatamata, nagu kõik teised, on ka temal õigus süütuse presumptsioonile ning uuring, uurimus on äh, a, a, alustatud, aga sellega ei ole veel lõpule jõutud äh, Mm, ja see dokument on halvasti koostatud ja halvasti ajastatud, ma ei saanud seda toetada äh, praegusel hetkel. Äh, ma võin anda palju põhjuseid, äh, miks Junckerist peaks lahti saama, aga see madala maksumäära režiim ei ole üks nendest ja minu kolleegid vasaku poolt ei saa sellest aru, et see ei ole kuritegu, kui maksud madalad on ja Äh, äh, äh, vastuseks sellele peaksid teised riigid ka oma makse vähendama, mitte millegi muuga püüdma olukorda lahendada, aitäh. suur aitäh ja järgmiseks kolleeg Marjas Pärn. president. teadaolevalt mina hääletasin härra Junckeri vastu, kui ta kandideeris komisjoni presidendi kohale kuna ta juhtis euroala rühmitust ja vastutas ka selle memorandumi ja kasinuspoliitika ees Kreekas, mis on nii paljusid inimesi kahjustanud. Juncker eh, eh, Gate projekt on näidanud teda veelgi halvemas eh, valguses ja seetõttu ma hääletasin selle umbusalduse avaldamise ettepaneku poolt koos härra Saaniga Viie Tärni liikumisest see asjaolu, et ettepanekule kirjutasid alla ka parem äärmuslased, parlamendisaadikud ja meie oleme küll nende vastu poliitilises mõttes, ei peaks olema alibiks selle, selle umbusalduse avaldamise ettepaneku vastu hääletamisel. meil on küll erinev poliitiline seisukoht nendes, kuid oluline ja ma tahan, et sellest ei saadaks, et me peaksime härra Junckeri kõrvaldama komisjoni presidendi kohalt. tänan aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Jaar. aitäh, härra president. poliitika äh, on seotud äh, tegelikkuse arutamisega ja kui meile tegelikkus ei meeldi, siis me peaksime seadusandlust muutma ja mis praegu toimub riikide maksupoliitikas, see meile ei meeldi, selles osas oleme loodetavasti ühel meelel ja me peame ähm, maksupoliitikat harmoneerima. ning sellepärast ma soovin, et komisjon võimalikult kiiresti hakkaks selle teemaga tegelema ja sellepärast komisjon peab jääma töövõimeliseks ja sellepärast hääletasin mina selle umbusaldushääletuse vastu. mina aga ootan huviga seda, kuidas käituvad nüüd liikmesriigid, ma loodan, et me kasutame seda hoogu, mis praegu Euroopas on tekkinud, selleks, et harmoneerida maksupoliitikat, et liikmesriigid äh, lõpp, loobuksid selle vastu olemisest ja meil õnnestuks see ära teha ja ma kordan veel kord, et komisjon peab sellega kiiresti tegema hakkama ja jääma töövõimeliseks ja sellepärast äh, ei ole äh, sellisest umbusaldusavaldusest mingit kasu, see on lihtsalt populistlik. aitäh kolleeg Jaarele ja nüüd saab sõna kolleeg von Storch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 hääletasin äh, umbusaldushääletuse poolt ja seega härra Junckeri vastu ja tema komisjoni vastu. mulle oleks äh, väga meeldinud, kui oleks äh, ähm, olnud põhjalikult võimalik hääletada sõltumatu hoolituse poolt, aga teised ei tahtnud sõltumatut uurimist ning seetõttu oli meil ainult see umbusaldushääletus ja võimalus hääletada kas poolt või vastu. tegemist on asjaga, mis ei ole ideoloogiline, seda ei saa liik-, lugeda vasak- või parempoolseks, et kas toetada seda komisjoni või mitte ja meie Saksamaa alternatiivse liikumisena oleme kaks korda juba olnud selle vastu, meie ei hääletanud Junckeri kui komisjoni presidendi poolt ja meie ei hääletanud komisjoni kui terviku poolt ja seetõttu on meist ainult äh, Ehm, mõistlik selles eh, sisulises küsimuses hääletada ebaideoloogiliselt ja meie jaoks tähendab see seda, e, et me hääletasime selle ehm, umbusaldushääletuse poolt ja see ei tähenda, et me oleme parem või vasakpoolsed, vaid see on lihtsalt sisuline hääletus. aitäh eh, kolleeg von Storchile ja nüüd saab sõna kolleeg Pedicini. Grazie, grazie presidente. Io oggi ho votato aitäh Äh, härra president, äh, täna hääletasin ma selle umbusaldushääletuse poolt. Ähm, ma hääletasin poolt äh, kõigil neil põhjustel, mis on umbusaldusavalduses ära tööd, toodud, mina hääletasin selle poolt koos teiste Viie Tähe liikumise mm, liikmetega ning minu kogemused on mulle näidanud, ma äh, esindan siin inimesi ja otsedemokraatiat äh, ja mm, kõigis äh, olulistes küsimustes ei ole komisjoni liikmetel, kes tegelevad energeetikaga, soovi loobuda fossiilsete energiaallikate kasutamisest, millel on väga halb mõju inimeste tervisele, neil ei ole soovi võidelda äh, ka heitkogustega, mis pärinevad ettevõtete tegevusest. härra Juncker soovib äh, tagasi lükata kõik ettepanekud, äh, nagu näiteks kilekottide keelustamine, mis ei ole taaskasutatavad. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kolni aitäh, loomulikult hääletasin ma selle poolt, mitte sellepärast, et ma vihkaks teda isiklikult, vaid kõigil neil põhjustel, mis õigustavad umbusaldust, mis meil võib tema vastu olla. ma tahaksin lihtsalt ähm, anda ülevaate härra Junckeri retoorikast, kui toimus ähm, ähm, maksudest äh, kõrvalehoidmisest puudutav äh, debatt, mis äh, puudutas aega, kus tema oli Luksemburgi rahandusminister, minister ja peaminister, siis äh, kui see oleks toimunud äh, ähm, kui teda oleks äh, süüdistatud sel ajal sellistest asjadest, siis ta oleks pidanud äh, tagasi astuma. Äh, tema aga lükkas ümber kõik minu argumendid ja ütles, et ta ei ole kunagi tagasi astunud. mina aga uurisin täpsemalt järgi ja, ja härra Juncker on olnud rahandusminister, ta oli kaheksateist aastat peaminister ja mis puudutab tema tagasiastumist, siis pärast skandaali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 nüüd on see eh, ka kõik eh, hääletusselgitused eh, umbusalduse avaldamise ettepaneku kohta läbi ja nüüd kuulame ühtekuuluvuspoliitikat puudutavaid hääletusselgitusi. kolleeg Jill, palun. Thank you, President tänan, president, mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sest viivitused programmeerimise ühtekuuluvuspoliitikas tähendavad seda, et Inglismaa Euroopa struktuurifondide programmi võib olla heaks kiidetud. üks peamiseid põhjuseid on, et Ühendkuningriik ei ole suutnud tagada vastutavad organid eh, nende rahaliste vahendite rakendamiseks delegeeritud volitusega, mis tähendab seda, Ühendkuningriigi valitsus tegelikult eh, pidurdab üheksasaja üheksakümne miljoni euro rakendamist minu koduriigis äh, West Midlandis, mis võiks aidata kasule meie linnades. partnerid on valmis tegutsema, kuid selgub, et oluliseks takistuseks on Ühendkuningriigi valitsus jätkuv vastumeelsus delegeerida vajalikud volitused äh, nende programmide kokkuleppimiseks komisjoniga. tänan järgmisena äh, ma palun ka järgmiste hääletusselgituste esimesi kõnelejaid valmis olla. järgmisena härra Ždehovski. lugupeetud president, kallid kolleegid, mina hääletasin poolt, sest me peame tagama seda, et meil oleks maksimaalselt vastu võetud tegevusprogramme, et kiirendada nende rakendamist kuna meil on tekkinud juba suur mahajäämus ja meil on vaja eraldada ka täiendavad rahalisi vahendeid aastal kaks tuhat viisteist. Äh, president, ma tänan teid, ma imetlen teid selle eest, kuidas te sellist, äh, seda istungit juhatate. suur tänu, härra Ždehovski, järgmisena härra Boltšak. Äh, tänan, juhataja mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, kuna minu jaoks ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline Euroopa Liidus majanduskasvu ergutamiseks. sel põhjusel ma toetasin seda ettepanekut ja tahan ka lisada, et see on täielikus kooskõlas president Junckeriga ja tema toetusavaldustega äh, paketi näol majanduskasvule. minu jaoks on eriti oluline koostöö äh, regionaalarengu volinikuga, kolleeg Ždehovski juba mainis viivitusi aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja mina leian, et äh, see võib tekitada ka äh, riski abisaajatele, kuna ka liikmesriigid võivad üle vaadata oma sissemaksed Poltšak, es folgt Herr Kollege Pospišil. suur aitäh ja nüüd kolleeg Pospišil, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president. mina ka pooldasin seda resolutsiooni ja ma kirjutasin sellele ka alla ma arvan, et tegemist on väga olulise resolutsiooniga, eh, sest nagu on juba öeldud, eh, siis eh, me oleme juba ühtekuuluvuspoliitika fondidega ummikusse jooksnud, eriti just aastaks kaks tuhat neliteist Äh, me räägime siin ühtekuuluvuspoliitikast äh, ja rahadest, see on väga tähtis küsimus, eriti just äh, Euroopa Liidu rahaliselt nõrgematele liikmesriikidele, kus need rahad on suureks investeeringuks ja kapitalivooks taristuarendusse. mina olen pärit Tšehhi Vabariigist ja ma võin teile tuua arvnäitajaid meie koduriigist, mis pärinevad ajast, mil me liitusime Äh, meie äh, riik on saanud üle kolmesaja kolmekümne miljoni krooni äh, lisaks sellele, mis rahale, mida meie oleme Euroopa Liidu eelarvesse maksnud, aga sellele vaatamata meil on probleeme raha ärakasutamisega ja vastuvõtusuutlikkusega, on see siiski positiivselt avaldanud mõju meie riigile ja me peame seda kasutama. suur aitäh, härra Pospešil ja nüüd kolleeg Tündaaling, palun. suur aitäh, mina hääletasin ühtekuuluvuspoliitika resolutsiooni äh, poolt, sellepärast et minu kodupiirkond äh, saab kasu miljonite naerade ulatuses äh, Euroopa Liidult tegevust ja sellega toetatakse erinevaid projekte. Need projektid loovad töökohti ja parandavad meie oskusbaasi ja aitavad kohalikku majandust edendada. praegusel hetkel on viivitused programmeerimises meie riigis ja see on need investeeringud ohtu seadnud. ma kardan, et meie valitsus on need rahad ohtu seadnud, sellepärast et eh, Nad ei ole teinud piisavalt selleks, et tagada, et et äh, kohaliku tasandi partnerlused saaksid piisavalt raha. Äh, minu valimisringkond on selle kõige keskmesse sattunud äh, ja mulle meeldib see, et ähm, siin kutsutakse üles liikmesriikide valitsusi ja kohaliku tasandi valitsuse see olukord võimalikult kiiresti lahendama sest et äh, noorte tööpuudus ja tööpuudus üldiselt on Ühendkuningriigis väga suur, järgneva seitsme aasta jooksul on äh, suured rahad meile eraldatud ja meil on väga palju kaalul suur aitäh teile ja nüüd äh, kolleeg Peelder, palun. Äh, suur aitäh, mina toetasin äh, seda mm, dokumenti. ma tahan saata välja väga selge signaali komisjonile ja liikmesriikide valitsustele, et nad peavad tegutsema. üle neljasaja miljoni naela Euroopa Liidu rahasid ähm, kaugupiirkonnal Inglismaal võivad ohtu sattuda, kui projektid ei võeta vastu õigel ajal. Need on kohaliku tasandi projektid, mille eesmärgiks on luua töökohti, koolitatud noori inimesi ja luua taristuid ja see kõik on praegu ohus. komisjon peab tegema kõik selleks, et seda protsessi kiirendada, selleks, et võimaldada nende projektidega õigeaegne alustamine. menetlusi tuleb järgida loomulikult, kuid ette peab olema nähtud ka teatud paindlikkust. tuleks tagada see, et rakendus saaks alata võimalikult kiiresti ja eh, see, seeläbi saaksid kohaliku tasandi ametivõimud ähm, tagada, et vajalikud projektid saaksid rahastust eh, ja saaksid olema käima lükatud nii kiiresti kui võimalik. suur aitäh, härra Hänen, palun aitäh. Ähm, äh, kogu ühtekuuluvusprojekt äh, on äh, tõenäoliselt üks kõige suuremaid läbikukkumisi pärast seda, kui ta sisse viidi Maastrichti lepingu kohaselt. eesmärgiks oli edendada vaesemaid piirkondi, kulutades sinna ähm, rohkem raha. Kreeka sai kõige rohkem raha inimese kohta. kuidas see kõik lahenes? tõsi on see, et kui maksustada rikkaid riike selleks, et maksta vaestele riikidele, siis tulemus on selline, et on vähem rikkaid riike ja rohkem vaeseid riike Äh, terved riigid nagu ka üksikisikud võivad äh, muutuda äh, sõltuvaks abist me kuulsime Briti kolleegide käest, kui oluline on see, et me saaksime raha Ühendkuningriigi jaoks, projektide jaoks, aga loomulikult ei ole mitte me ainult Ühendkuningriigina netomaksjatest äh, Äh, siis lisaks sellele tuleb öelda, et äh, me ei räägi projektidest, mis on äh, loodud töökohtade loomiseks, ei, me räägime projektidest, mis reklaamivad lihtsalt Euroopa Liitu. kui tõesti tahata aidata Euroopa Liidu hätta sattunud piirkonda, et me peaksime mitmekesisust edendama, pluralismi edendada ja me peaksime võimaldada neil Euroopa Liidust lahkuda ja minna tagasi turule ja seeläbi majanduskasvu neile edendada. suur aitäh ja härra kolleeg Jaar, palun! aitäh, härra president, ma hääletasin resolutsiooni poolt, tahan ainult kolme märkust teha, esimene märkus on see, et ühtekuuluvuspoliitika on oluline ja peaks tagama selle, et meie elustandardid ühtlustuvad, me peame Äh, aga muidugi tegelema sellega, et meil kasutatakse raha otstarbekalt, aga ma tahaksin äh, teid julgustada, minu kodupiirkonnas ei ole äh, ühtekuuluvuspoliitika mitte ainult ennast tõestanud, vaid on ka uus, huvitavad liikumised tekkinud Ida-Saksa liidumaad Äh, muutuvad järjest paremaks äh, ja muuhulgas on äh, seda põhjustanud ühtekuuluvuspoliitika. õige on aga see, et iga seitse aasta, seitsme aasta tagant hakkab pihta jälle sama mäng ja seetõttu oleks meil vaja üleminekusätteid, et meil alati ei toimuks sellist peatumist. ja kolmandaks tahan ma paluda liikmesriike et nad lõpuks ometi äh, kannaks üle äh, oma osamaksed, et meil oleks piisavalt raha ühtekuuluvuspoliitika jaoks, aitäh! aitäh kolleeg Jaarile ja seega on lõppenud äh, hääletuste selgitused, mis puudutasid ühtekuuluvuspoliitikat aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja jätkame hääletuste selgitustega, mis puudutavad ÜRO lapse õiguste konventsiooni kahekümne viiendat aastapäeva ja esimesena saab sõna kolleeg Tšill. Uh, suur tänu, ma kogu südamest toetan seda resolutsiooni ettepanekut, sest ma olen täielikult nõus sellega, et lapse õigused peavad olema Euroopa poliitika keskmes. Need kohutavad uudised, mida oleme kuulnud laste hoolituse jäätmetes, inimkaubandusest, ekspluateerimisest, mida me kuuleme igapäevaselt, näitab seda kiireloomulist vajadust Äh, täiendavate meetmete võtmiseks meie laste kaitseks. kõik lapsed, olemata nende sotsiaalsest või etnilisest taustast, peavad saama kõrgemal tasemel haridust ja hoolt ja konkreetsemalt äh, migrantide laste kaitset tuleks tugevdada, sest nemad moodustavad kõige kergemini haavatavama inimrühma, mis kannatab äh, äh ebapiisavates rändeseadustest ja suurtest äh, puudujääkidest olemasolevates poliitikates. suur aitäh ja nüüd kolleeg Kaardi, palun. tänan ma toetasin resolutsiooni ÜRO lapse õiguste konventsiooni kahekümne viie aastapäeva puhul ja ma igati eh, tervitan võimalust asetada laste ja noorte eh, õigused Euroopa Liidu tegevuskava keskmesse. me peame edendama laste õigusi ülemaailmselt selleks, et tagada äh, kõikidele lastele õigus elada ja nautida lapsepõlve äh, puutumata kõikidest nendest kohutavatest asjadest. me peame taastama oma tähelepanu lastele ja noortele, kes on väga äh, palju maksnud äh, ka nõnda hinda nende poliitikate eest, mida on ellu viidud ja sealhulgas kasinuspoliitika eest. Ähm, aitäh kolleeg Haatile ja nüüd saab sõna kolleeg Mor-, Morgano. aitäh, ähm, härra president, lugupeetud kolleegid. täna äh, ÜRO lapse õiguste konventsiooni kahekümne viiendal aastapäeva puhul kinnitas Euroopa Parlament üle, et on hädavajalik kaitsta laste õigusi ja et ühenduse mm, õigus peab tagama neile kaitse ja heaolu. tegemist ei ole mingisuguse rituaalse valiku või kordamisega, vaid lihtsalt äh, õige hetkega see kõik üle korrata. ja kui see dokument, mis puudutab äh, vähemuste õigusi, ähm, kui seda tõesti järgitakse, siis ähm, selle kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed tulemused oleksid äh, väga muljetavaldav. kui meie kultuur, seadusandlus ja kogu keskkond oleks täielikult muutunud äh, et kaitsta lapsi ja nende perekondi, aga meil on veel väga palju asju äh, teha, kui me räägime laste õigustest ja vähemuste õigustest, siis me räägime meie kesk-, meie ühiskonna tulevikust, aga kahjuks see äh, resolutsiooni tekst, mille poolt ma hääletasin, nüüd kõnelejad katkestab. Uh, president ka mina loomulikult tähistan üro lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva ja ma mõistan hukka reservatsioonide need kohutavad asjad mis toimuvad maailmas nagu laste alatoitumus lapssõdurid äh, lapsed äh, suitsiidipommid äh, sunniviised abielud ja naiste suguelundite moonutamine mis võib isegi toimuda ka londonis ja me oleme näinud seda Boko-Harami ja Nigeerias, ISIS-s, eh, kus on vägistatud noori tüdrukuid eh, karistamatult, kuid selles resolutsioonis on mõningaid aspekte, mis minule muret tegi. kõigepealt liikmesriigid, mitte Euroopa Liit, on need, kellel lasub peamine pädevus. kolme väikese lapse isana ma ise usun, et mõningad asjad, mis puudutavad nii-öelda varast seksualiseerimist ja soolist identiteeti, eh, tekitavad minus teatud kõhtlust ja seetõttu ma mõtlen mõtlen ka oma kui vanema õigustele suur tänu, härra Tänak, järgmise härra Jaar. aitäh, hääletasin resolutsiooni poolt ja tahaksin petitsioonikomisjoni nimel teha kolm märkust. esiteks tuleks selgeks teha see, et laste õiguste rikkumine ei ole mitte ainult arenguriikide probleem, vaid see toimub ka liikmesriikides Euroopa Liidus. teiseks, petitsioonikomisjonis on meil ikka ja jälle see probleem, et kui meil on tegemist laste õigustega, siis liikmesriigid viitavad sellele, et Äh, see on nende pädevuses ja nende vastutada, nii et äh, erilist äh, dialoogi Euroopa Liidu institutsioonidega meil ei toimu nendega ja mm, oma kogemusest rääkides, kui tegemist on laste õigustega, siis me peaksime üritama ähm, kiiremat menetlust kehtestada, sellepärast et üks asi on äh, õigus, teine asi on õiguse äh, kehtestamine, aga kui ähm, menetlused keht-, kestavad aastaid, siis on see laste heaolu ja nende edasise arengu jaoks väga halb, aitäh. aitäh kolleeg Jaarile ja nüüd jätkab kolleeg Kelly. Äh, suur tänu, juhataja. ma arvan, et me peaksime keskenduma lapse õigustele, eriti sellel olulisel aastal, kui me tähistame kahekümne viiendat aastapäeva ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest. ja kuigi mitmetes valdkondades on juba saavutatud edu, on veel väga palju vaja ära teha, eriti hariduse vallas, äh, tervishoiu ja võrdsuse tagamisel. ilma hariduseta laps ei saa äh, toimida, igal lapsel peab olema tagatud äh, juurdepääs haridusele, tööturule, äh, ilma korraliku terviseta ei saa elada õnnelikku elu, ilma võrdsuseta. ei saa tagada sooline võrdõiguslikkus poiste ja tüdrukute vahel maailma erinevates nurkades, nagu ütles härra Charles Tannock. ja seetõttu meie jaoks Euroopa Liidus on äärmiselt oluline tegeleda nende küsimustega. tänan aitäh kolleeg Kellile ja sellega on lõppenud äh, resoluts-, hääletuste selgitused, mis puudutasid ÜRO lapse õiguste konventsiooni kahekümne viiendat aastapäeva ja nüüd jätkame hääletuste selgitustega, mis puudutavad digitaalset ühtset turgu ja esimesena alustab jälle proua Jill ma olin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sest on äh, viimane aeg, et komisjon hakkab täitma antud lubadusi digitaalse ühtse turu loomisel ja võtab kasutusele konkreetsed meetmed. me jääme ilma kahesaja kuuekümnest miljonist eurost äh, tulemustasudest, kui nendel aastatel, kui see digitaalne lõhe jätkub. väga palju raha on eraldatud meie äh, taastumisele majanduskriisist digitaalse ühtse turu lõpuleviimine võimaldab meil panna Euroopa uuesti uuenduse, töökohtade loomise, konkurentsivõime ja kasvu teele. seda on võimatu saavutada, kui komisjon ei tegutse jõulisemalt selle nimel, et Äh, Google'i äh, valitsevat äh, seisundit Euroopas kasutatud otsingumootorite puhul kuidagi kärpida. selleks, et luua konkurents, mis võimaldab kõikidele tarbijatele, internetikasutajatele ja internetipõhistele äriühingutele saada sellest turust kasu, selle asemel, et seda saab ainult üks suur äriühing. aitäh, kolleeg Buda, palun domnule președinte am votat pentru această rezoluție. aitäh ma hääletasin selle resolutsiooni poolt sellepärast et digitaalne ühtne turg tähendab seda et tegemist on kolmanda tehnoloogilise revolutsiooni lainega, digitaalse revolutsiooniga, digitaalne ühtne turg on väga oluline Euroopa Liidu toimimise jaoks ja see on ähm, vajalik selleks, et ähm, säilitada meie konkurentsivõimet maailma tasandil. me peame reageerima sellele, mis turul toimub, me peame oma võimekust parandama ja see võib meile tuua ka uusi töökohti. E, digitaalne ühtne turg peab, ähm, on silmitsi paljude väljakutsetega, mis on seotud Euroopa turu kihistumisega on mõningaid edusamme, nagu näiteks äh, sellised äh, piiriülesed äh, VKE-d, mis saavad arendada majandust. kahjuks aga ei ole piisavat usaldust tarbijate poolt. mõningad ettevõtted tegutsevad internetis, aga mitte kõik. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Pilde aitäh, ma hääletasin selle digitaalse ühtse turu vastu, mida meile tutvutakse kui midagi, millel on äh, märkimisväärne potentsiaal, mis edendab majanduskasvu ja tugevdab äh, konkurentsivõimet, äh, aga mm, komisjon soovib nüüd äh, Äh, liberaliseerida digitaalset arengut, aga tegelikult Euroopa Liit on selles osas maha jäänud Ameerikast, nagu näiteks äh, maapiirkondade elanikel ei ole veel juurdepääsu internetile äh, tegemist tundub olevat komisjoni Trooja hobusega, mis õõnestab riikide suveräänsust ning vaja oleks vabadust kõigile kodanikele ja kõigile ettevõtetele, et neil oleks võimalus ise kasutada selliseid mm, teenuseid, mida nad äh, soovivad, vaja on vältida dumpingut, äh, nagu näiteks Netflixi puhul. aitäh kolleeg Pildele ja nüüd saab sõna kolleeg Pospišil. pane předsedo, já jsem hlasoval pro tento návrh. suur aitäh, lugupeetud äh, president, mina hääletasin selle poolt ja kirjutasin sellele ettepanekule ka alla. ma tahaksin öelda mõne sõna artikli kümne viimase lause kohta. Äh, sellest rääkis ka meedia väga laialdaselt äh, tegemist ei ole üleilmse rünnakuga Google'i vastu. ei, me ei nimeta siin ühtegi ettevõtet nimepidi, me ütleme lihtsalt, et äh, komisjon peaks äh, kaaluma äh, seda, et otsingumootorid eraldatakse muudest veebiteenustest. mina äh, näen seda kui olukorda, kus Euroopa Parlament kutsub järelemõtlemisele erinevaid monopole, sest et monopoli, siit ei huvita tarbijate õigused. ma usun, et Euroopa Komisjon Äh, peaks äh, mõt-, võtta, võtma vastu lahendusi, see on küll ekstreemne lahendus, kuid niimoodi me seda silmas pidasime. aitäh, kolleeg Jaar. Äh, aitäh, president, ka mina hääletasin selle raporti poolt vähemalt kolmel põhjusel. esiteks äh, on äh, kindlaks tehtud, et meil on vaja järele jõuda teistele, tegemist on kahekümne esimese sajandi moodsa infrastruktuuriga, meil on ühine siseturg ja loomulikult peab digitaalne turg ka sellele turule jõuda, see tähendab vaba liikumist kõigile, aga see tähendab ka monopoliseerimise tõkestamist ning teiseks me oleme konstateerinud, et Äh, võrkude ja mobiilteenuste puhul me ei lahenda kõike majanduse kaudu ja Euroopa Liidule tänu on meil äh, rändlustasud ja muud maksud äh, alanenud, mida soovisid tõsta operaatorid, see on hea tarbijatele ja ma olen põllumajanduskomisjoni liige ning mul on hea meel, et Euroopa Liit hoolitseb põllumajanduspiirkondade eest, sellepärast et maapiirkondadel on vaja järele jõuda teistele, majandusarengu jaoks on maapiirkondadel vaja võrku ühendamist. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Niibler. aitäh, härra president, ka mina hääletasin äh, res-, selle resolutsiooni poolt, mis puudutas ähm, digitaalset ühtset turgu, sellepärast et ma arvan, et meil on vaja äh, õiglasi konkurentsitingimusi, ma tahaksin teha kolm märkust, esiteks varem oli pudelikaelaks internetiühenduse puhul äh, teenusepakkujad, see on aga muutunud, sellepärast et turujõud on nihkunud suurte platvormioperaatorite äh, kasuks äh, ja seetõttu tuleks nüüd tegeleda nendega ja jälgida, mis seal toimub, teiseks on meil vaja laia poliitilist arutelu ja lahtiühendamise instrument debatti, aga mina olen selle vastu, sellepärast et äh, see läheb liiga kaugele, aga küsimus, et kuidas luua õiglasi konkurentsitingimusi, seda tuleb poliitiliselt arutada ja ning viimane märkus, äh, siin ei ole tegemist sellega, et äh, soovitakse häbimärgistada üksikuid ettevõtteid, ma arvan, et õiglane on see, et me analüüsime, mis toimub digitaalses maailmas, aitäh. aitäh kolleeg Niiblerile ja nüüd saab sõna kolleeg Kelly suur aitäh! loomulikult me oleme kõik äh, nõus sellega, et ääretult oluline on äh, seda võimalikult äh, hästi ellu rakendada, see aitaks meil üle saada majanduslangusest ning kasvada Euroopa Liidu sees. ja mina oma fraktsiooni ka, mina jälgisin oma äh, fraktsiooni hääletussuunist äh, välja arvatud äh, muudatusettepanek kümne teise osa koha pealt, seal räägitakse äh, otsingumootorite lahtisidumisest ja ma arvan, et natuke vara on sellistest asjadest rääkida, aga me peame vaatama, mis võib juhtuda pärast äh, tänast me arvame, et see võib suurel määral mõjutada Äh, näiteks minu koduriiki ja ka teisi riike. vaatamata, äh, ja seda vaatamata sellele, et see muudatusettepanek ka vastu võeti, suur aitäh! suur aitäh, kolleeg Kelly teile ja nii palju siis ähm, äh, hääletuse äh, selgitustest äh, digitaalse ühtse turu kohta, nüüd jõuame hääletuste selgituste juurde, mis puudutab puudutavad resolutsiooni ettepanekut laste alatoitumise kohta arengumaades, kõigepealt kolleeg Jill, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud president, täiesti vastuvõetamatu on see, et üle saja seitsmekümne miljoni lapse, äh, kes on äh, vanuses üks kuni viis aastat, on alatoitumuses ja nende kasv on kängu jäänud ja veelgi rohkem laps, lapsi ei saa piisavalt süüa. see peaks olema äh, meile äratuskellaks, me peame suurendama humanitaar- ja arenguabi, aga me peame lisaks sellele vaatama ka laiemat pilti ning tegelema äh, selle vastuvõetamatu kannatuse põhjustega. Äh, põud, äh, mida on põhjustanud kliimamuutused, poliitilised äh, mm, rahutused, me võlgneme seda äh, nende piirkondade äh, kogukondadele ja lastele, et me teeksime kõik, mis võimalik eh, sellel väga otsustaval ajal. suur aitäh, kolleeg Jill teile, kolleeg eh, Hannanit siin saalis enam ei ole ja nüüd kolleeg Morgana, palun. kolleeg Morgana. kolleeg Morgana, palun, teil on sõna eelmisel nädalal toimus Roomas rahvusvaheline konverents, mis oli FAO algatusel, kaheksasada viiskümmend miljonit inimest üle kogu maailma kannatavad kroonilise nälja käes ja alla viieaastaste laste hulgas on väga paljud puudutel lastel arenguprobleeme, äh, kuus koma üheksa miljonit äh, last on surnud alatoitumise tõttu, ma arvan, et Euroopa Liit äh, saab parandada oma rahvusvahelist tegevust ja Euroopa Liidul tuleks mobiliseerida pikaajalist rahastust ja koostööd G kahe kümne G kaheksa ja ÜRO vastavate organisatsioonidega, rahvusvaheliste teiste organisatsioonidega ja vabaühendustega. ma kutsun äh, liikmesriike üles kahe tuhande viieteistkümnenda aasta EXPO-l ähm, panema paika kindlad ja siduvad strateegiad ja eesmärgid, mis puudutavad äh, muuhulgas ka põllumajanduskoostööd. suur aitäh ja nüüd kolleeg Kelly, palun. suur aitäh Äh, see teema on äh, tegelikult äh, seotud ka ühe eelneva teemaga, mis puudutas ÜRO lapse õiguste konventsiooni kahekümne viiendat aastapäeva. loomulikult esmajoones on ju vaja eluks piisavalt toitu ja korralikku toitu. nagu siin on öeldud, siis kahjuks paljudes maailma piirkondades see tingimus täidetud ei ole ja võib-olla isegi ka Euroopa Liidus. kuid sellele vaatamata ma usun, et Euroopa Liitu ei peaks kritiseerima, sellepärast et äh, Ehm, me oleme kõige suurem eh, arengu- ja humanitaarabi andja maailmas, kuid loomulikult me saame alati olukorda parandada ja on ka küsimusi, mis on selles raportis välja toodud, mis on väga olulised ja me kindlasti peame keskenduma nendele ja vaatama, kuidas oleks võimalik olukorda parandada, eriti just eh, eh, peame vaatama, kuidas aidata neid riike mm, näiteks, et nad saaksid põllumajandust jätkusuutlikult arendada ja nii edasi ja seetõttu ma toetasin ka seda äh, raportit, suur aitäh! suur aitäh, härra Kelly, teile ja äh, nüüd äh, kõige lõpuks saab sõna härra Tarabella. härra president, hääletasin selle resolutsiooni poolt, mis puudutas laste alatoitumust arengumaades aga mulle oleks meeldinud rohkem, kui muudatusettepanek kolm oleks läbi läinud, sellepärast et see on võetud Olivier Scuteri, ÜRO eriraportööri aruandest, mis puudutas seda, et vaja on priori-, prioriteetseks pidada äh, arengumaades mm, äh, äh, põllumajanduspoliitikat. kahjuks Rahvapartei ei saanud paavsti sõnumist aru, paavst ei saa olla väga uhke olla oma järgijate üle, kes aplodeerivad talle, aga tema põhimõtteid ellu ei vii ja e-, seega ei anna panust vaesuse vähendamisse, mida on aga väga vaja teha aitäh kolleeg Tarabellale ja need olid siis äh, hääletuste selgitused äh, resolutsiooni ettepanekute kohta, mis puudutasid laste alatoitumust arengumaades. selle istungi protokoll. kolleeg Kellil on protseduuriline märkus. ja üks äh, märkus, ma tahtsin selle tõstatada hääletuse ajal, kuid ma ei tahtnud siin koda asjatult kinni hoida ning et teid, härra president, kes te olete teinud väga head tööd, kompromiteerivasse olukorda panda Äh, see puudutab suulist muudatusettepanekut, äh, kui ma ei eksi, siis tegemist oli ettepanekuga üksteist, äh, mida me arutasime seoses mõjuhinnanguga. me hääletasime selle osas nimeliselt ja siis ALDE esindaja tõusis püsti ja esitas suulise muudatusettepaneku, mina sain sellest vähemalt niimoodi aru. tavapäraselt tuleb suulise muudatusettepanekud esitada enne hääletamist ja mina tahaksin teada, kas eh, teil on selgitus eh, selle olukorra kohta? aitäh. Äh, jah, mul on vastus eeldatavasti, aga kolleeg Kelly, seda ma küll ei äh,, äh, äh härra Kelly, äh, Kelly ilmselt ei leppinud sellega, et ma ütlesin, et härra Tarabella lõpetab tänase nädala. me hääletasime kõigepealt äh, muudatusettepanekut üksteist ja siis äh, soovis sõna kolleeg, kelle nime ma ei mäleta, ja tal oli suuline muudatusettepanek, mis käsitles lõiget artikkel, originaalteksti, mitte muudatusettepanekut üksteist see oli täitsa teises kohas selles dokumendis ja see suuline muudatusettepanek võeti vastu käesoleva istungi protokoll äh, esitatakse parlamendile heakskiitmiseks järgmise istungi alguses ja kui ähm, ning äh, ma edastan äh, selle nimetatud organisatsioonidele, isikutele, ma tänan kolleege, kes veel kohal on, ma tänan kõigi teenistusi ja president tänab ka tõlke.